Herr Präsident! Die Sitzung ist äh, wieder aufgenommen. täiskogu osaistungjärk äh, läheb edasi, palun võtke istet. me läheme nüüd kolmanda valimiste vooru juurde kolmandaks vooruks Euroopa Parlamendi Äh, presidendivalimistel sain ma siis vastavalt kodukorrale kandidatuurid, mis on samad nagu teises voorus, uusi kandidaate ei esitatud. ma palun, et äh, saali teenindajad jagaksid laiali valimissedelid ja ümbrikud ja ma palun, et äh, häälte lugejad võtaksid oma kohad valimiskastide juures sisse